kes meid kuulavad interneti vahendusel ja kõigile neile, kes istuvad meie rõdudel ja kes kuulavad meie tänast istungit. et õnnetuseks ei ole kõik parlamendiliikmed praegusel hetkel saalis. ja seda seoses ühe tehnilise probleemiga, mis on eh, praktiliselt kinni pannud kõik Belgia lennujaamad. loodetavasti lennud äh, jälle ähm, taastatakse, kuid seda ei, see ei, ei juhtuvat enne kella nelja pärastlõunal. et te ei hakkaks Euroopa Parlamendi liikmetest liiga halvasti arvama, sooviksin ma teile seda nüüd praegu ennetavalt öelda